soovitusi ja muresid. me tahame tulevikule suunatud äh, eesmärke, aga ka samas ka realistlikke ootusi. suur tänu, volinik De Hucht. ja härra Martin kõigepealt kaheks minutiks välisasjade komisjoni nimel. Should Europe's trade policy